Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Daamid ja härrad. Please take your seats. võtke istet. selle raporti ettevalmistamisel on meil sedega esimene lugemine, teeme seda siis koostöös eelarvekomisjoniga ja leppisin kolleeg Jean Artuiga kokku, et kui ta soovib, siis ta saab öelda paar sõna, härra Artui ütleb, et ei. ei, mul on hea meel selle töö üle, mis meil ühiselt on tehtud ei Thank you very much. aitäh. Any? kas raportööridel on sõnasoovi? ei, härra Tarand, ka teie mitte. kas te soovite midagi öelda? ei, väga hea. kompromissettepanek üks, poolt, vastu tere hommikust! kompromiss, kompromiss ein. kompromissettepanek üks, kes poolt? The man we are talking about and which is number one on see, millest me praegu räägime ja mis on esimene päevakorrapunkt, mis puudutab ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat kompromissettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, veel kord, kolmkümmend poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud kolmkümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. tundub, et sama häälte enamus siin. Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. härra Fleckenstein. kahjuks on siiski vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm langeb ära, kompromissettepanek kolm poolt. jah, kolmkümmend kaks kõigepealt. kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend neli kahes osas kes on esimese osa poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. teine osa? poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. nii et ainult esimene osa äh, kindral Kressle ettepanekust võeti vastu nelikümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm lükati tagasi, nii et nelikümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime Die Abstimmung ist hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, nelikümmend kaks vastu. kakskümmend seitse poolt siiski ajaloolaste jaoks. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks kolmekümne kuue vastu tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaks neljakümne ühe vastu tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, seitsekümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu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 oleks võinud arvata. ma oleks võinud ise selle peale tulla. seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, ei siiski, kaheksakümmend kaks, need kukuvad ära vahepealt. edasi, kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu vastu võetud muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaks ja sada kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu. me just hääletasime ju. sada kuus sai just hääletatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksa, sada üheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, era-, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. nelikümmend üks kolmekümne kuue vastu, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu see ei ole selge. kontrollime. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaks neljakümne kolme vastu tagasi lükatud. see oli kaheksa, eks? number. Äh, number neun. Nummer neun abgelehnt üheksa on tagasi lükatud. ei, siiski kaheksa, ma ütlesin ju kaheksa. nüüd muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus resolutsiooni projekti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, viiskümmend neli kahekümne kolme vastu, kaks erapooletut, vastu võetud hmm?. jah yeah., Mr Kuuso. härra Kuuso, palun no simplemente para. sooviksin lihtsalt öelda, et kuue hääletuse vastuses me ei toeta, mm, me ei toeta ähm, ühtse julgeolekupoliitika finantseerimismeetodit ja sellega seoses oleme me selle vastu. suur tänu, jah, esitage oma resolutsiooni ettepanek, teil on selleks õigus sellega on see päevakorrapunkt ammendunud. ma tänan kolleege eelarvekomisjonist. härra Artrii, soovite veel midagi öelda? tahaksin äh, tänada raportööre tehtud töö eest. Äh, meil on olnud ka väga head suhted mõlema komisjoni vahel, nii et aitäh.